sehr geehrte Damen und Herren, ich nehme die Sitzung wieder auf. daamid ja härrad, avame uuesti istungi. ma paluksin, et äh, intervjuusid ei antaks siin kojas, vaid siiski kojast väljas. palun kõik intervjuud anda kojast väljaspool. suur tänu. järgmine päevakorrapunkt äh, täna nimelt äh, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus humanitaarolukorra kohta jeemenis ja esimesena saab see sõna välisminister Bert Koenders, kes asendab siin äh, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat. härra minister, teil on sõna